ja parlamendi igapäevases töös. kallid kolleegid, nüüd me jõuame tänase päeva töökava juurde. tahaksin teile öelda, et pärast nõupidamisi fraktsioonidega tahaksin teha muudatusettepaneku tänases päevakorras. kõigepealt me eh, käsitleksime Euroopa Liidu ja Türgi tippkohtumise tulemusi, see tähendab seda, et hääletus algaks kell üheksateist null null. kas kellelgi on selles osas vastuväiteid? ei ole, siis on otsus vastu võetud ja sel juhul mu äh, tahaksin öelda, et esimeste konverents äh, otsustas täna takse erikomisjoni töö jätkamist äh, ja sellele komisjonile antakse nimelt takse kaks, takse kaks volitused, arvuline suurus sellesse erikomisjoni kandidaatide nimetamise kord on tänasega vastu võetud. ja seega esimeste konverentsi otsus esitatakse teile hääletamiseks hääletusvooru käigus. esimeste konverents otsustas takse kaks üle ühehäälselt. kas kellelgi on vastuväiteid? kui ei, siis täna selles osas ka hääletame. ja kui mingeid täiendavaid päevakorra muudatusi ei ole, siis võtame vastu päevakorra esitatud kujul. tänan. Dann kommen wir zu den heutigen Aus- ja jõuame tänaste aruteludeni. Eh, esimesena on päevakorras eh, Euroopa Liidu ja Türgi tippkohtumine.